lugupeetud daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele. ma kuulutan kahekümne kolmandal juunil katkenud istungi jällegi jätkunuks ja ühiselt fraktsioonidega olen ma otsustanud kokku kutsuda selli-, selle erakorralise täiskogu vastavalt